Mark Temesmäkeri raport Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnangu kohta ja sõna saab raportöör. Eh, suur tänu. volinik, kallid kolleegid, bioloogilisse mitmekesisusse ja loodusse investeering peab olema Euroopa tegevuse keskmes Äh, ja bioloogiline mitmekesisus omab ka mitmeid sotsiaalmajanduslikke eeliseid. üks kuuest töökohast äh, sõltub loodusest. Äh, Natura kaks tuhat võrgustik näiteks on palju, palju tähtsam ja ulatuslikum kui temaga seotud kulutused jah, bioloogilise mitmekesisuse kadu on üks kõige suuremaid globaalseid ohtusid, millega me silmitsi olema. aga samas me ei suuda oma bioloogilise mitmekesisuse strateegiat korralikult ellu viia ja saavutada eesmärke, mis on seatud aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja vaatamata lootuse eh, kiirtele, mis on näidanud, et teatud sihipärased meetmed aitavad meil tulemusi saavutada, ometi üldpilt on üsna öö, tume. ainult väike osa elupaikadest ja liikidest on heas seisukorras ja öö, ei tohi korduda see stsenaarium, mis meil oli aastal kaks tuhat kümme, kui me ei suutnud oma eesmärke täita ja nüüd on meil silme ees eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend. meil on vaja hoopis rohkem poliitilist tahet, et olukord muutuks ja kõikidel tasandil on vaja paremini rakendada, seirata ja on vaja integreerida bioloogiline mitmekesisus kõikidesse valdkondadesse. ja meil on vaja kaasata kõik sidusrühmad kuni üksiku kodanikuni välja. jah, väga tähtis on siin looduskaitse direktiivide roll. see praegune toimivuse kontroll looduskaitse direktiivide puhul, mina leian, et ei tohi neid direktiive uuesti läbi vaadata, revideerida, vaid on vaja nad hoopis korralikult ellu viia. ja vastasel korral tekib suur ebakindluse, õigusliku ebakindluse periood ja keskkonnapoliitika nõrgeneb sellega. ja see ei oleks ka lahendus, direktiivid läbi vaadata, sest äh, probleem ei ole mitte õigusaktides, vaid pigem selles, et olemasolevaid õigusakte korralikult ellu ei viida ma ei ole siin üksi, keskkonnakomisjon toetas minu raportit pea ühel häälel ja ma usun kindlalt sellesse, et täiskogu homme saadab selge signaali komisjonile. Äh, üle poole miljoni Euroopa kodanikku on öelnud, et nad ei taha, et looduskaitse direktiive revideeritaks. ministrid kuueteistkümnendal detsembril nõukogus väljendasid toetust looduskaitse direktiividele ja rääkisid, kui tähtis on parandada nende ellurakendamist ja lõpetuseks äh, toimivuse kontrolli esimesed tulemused on näidanud, et looduskaitse direktiivid on asjakohased ja tõhusad, kui neid korralikult rakendatakse. ja ma tahaksin mõned näited tuua. Äh, volinik Vella reedel, möödunud reedel me külastasime Antwerpenit ja seal me nägime omaenda silmadega, kuidas keskkonnaareng ja majandusareng saavad käsikäes käia tänu sellele, et eksisteerivad koridorid ja sadam, mis on suuruselt teine Euroopas, on ometi suutnud sadamapiirkonna faunat ja floorat, mis on väga tundlik kaitsta ja tõesti ei ole vaja looduskaitsedirektiive revideerida, vaid on vaja nende rakendamise protsesse soodustada. komisjonil on siin peatähtis roll etendada ja ta peabki seda etendama ja paremad suunised välja töötama, kus on kirjas parimad tegevuspraktikad ja komisjon peab ka tagama selle, et suunistest kinni peetaks ja neid tunnustataks. ma kutsun üles komisjoni kuulama meie signaale e, ja ebakindluse toimivuse kontrolli üle lõpetama, me ei tohi rohkem aega kaotada, kui me ei suuda eesmärkides aastaks kaks tuhat kakskümmend kinni pidada, siis mm, on see suur probleem, on vaja kõik teha looduskaitsedirektiivide jõustamiseks. ma loodan, et komisjonilt tuleb veel uusi innovaatilisi lahendusi, mis peatavad bioloogilise mitmekesisuse kao. näiteks üle-euroopaline võrgustik rohelistele infrastruktuuridele võiks olla üks algatus või muudki algatused, mis hoiavad ära bioloogilise mitmekesisuse kao väljaspool ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alasid. see nüüd tervise, heaolu ja äh, jõukuse huvides, mida me soovime meie tulevasele põlvkonnale, kutsun teid üles keskkonda kaitsma. ma tahan tänada kolleege, variraportööre eh, konstruktiivse koostöö eest. mul oli hea meel ja au teiega koostööd teha. järgnevalt saab komisjoni nimel sõna volinik Vella, palun suur tänu teile, juhataja, austatud äh, parlamendiliikmed, tahaksin kõigepealt tänada härra raportööri, härra Mark Temesmaakerit äh, selle raporti eest, äh, mis puudutab Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnangut. tõesti, au on mul panustada sellesse debatti, mis puudutab Euroopa Liidu elurikkuse eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Parlamendi toetus Äh, homme äh, hääletusel annab väga olulise signaali seda, kuivõrd tähtis on äh, ökosüsteemi teenused ning elurikkus inimestele ning sotsiaalmajanduslikule arengule samuti. aga see raport ütleb ka väga selgelt, et ollakse mures, mures selle pärast, kuidas looduskapitali kaitsta. ning ma tõsiselt usun, et see raport saab aidata kiirendada äh, progressi, kuidas Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend elurikkuse eesmärke täita. komisjoni äh, bioloogilise mitmekesisuse vahehinnang on näidanud, et äh, kui on tegemist vaheetapiga ja siin olen nõus täielikult ka härra Temmesmaakeriga, ei ole me tegelikult oma eesmärkide see, saavutamisele lähenenud, elurikkus aina kaob ja see toob väga tõsiseid järelmeid. meil ei ole võimalik enam toidu tarnekindlust tagada, meie elukvaliteet ning äh, tasakaalustatud sotsiaalmajanduslik areng kannatab ning samuti äh, ei õnnestu äh, seetõttu ka kliimamuutuste kiirenemist peatada ning meie eesmärke rahvusvaheliselt täita. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend elurikkuse ja jätkusuutlikkuse eesmärgid on ju selged Äh, parlament soovitab äh, tegevust Euroopa Liidu tasandil ja ma olen nõus, et lisaks Euroopa Liidu poliitika raamistiku lõpuleviimisele on vaja tugevdada äh, seda, kuidas rakendatakse neid sätteid koha peal, meil on vaja mobiliseerida kõikide tasandite tegutsejate jõu selleks, et meie bioloogilise mitmekesisuse eesmärke täita. meil on vaja ka täielikult rakendada Euroopa Liidu õigusalaseid akte, mis loodust puudutavad sest niimoodi on meil võimalus ka näiteks Natura kaks tuhat võrgustik lõpuni viia, eriti just, mis puudutab merekeskkonda ning meil on vaja tagada eh, tõhusalt eh, juhtida eh, ning rahastada Natura kaks tuhat piirkondi mis puudutab Euroopa loodusseadusandluse tervisekontrolli, siis siin tuli üle viie üle poole miljoni äh, vastuse respondentidelt, äh, keda küsitleti äh, komisjoni uuringu alusel ja see näitab, et looduskeskkond valmistab muret Euroopa kodanikule ning väga palju tõendeid oleme kogunud selle avaliku konsultatsiooniringi Ähm, käigus. see äh, õigusaktide kontroll on äh, hea võimalus äh, selleks, et vaadata, millised on meie direktiivid, mis bioloogilist mitmekesisust tagavad, kas need on nii tõhusad kui ka toimivad. siin on muidugi rakendamisprobleemid, ressursside probleemid, ka kogemuste teadmiste jagamine on problemaatiline ning ka äh, see, et kõik äh, sidusrühmad peavad olema siia kaasatud, kõik need teemad nõuavad meie täit tähelepanu. ma tahaksin äh, meie parlamendile teada anda, et äh, komisjon võtab oma tervisekontrolli järelmid kokku käesoleval kevadel ning pakub jätkutegevusi järgnevaks aastaks. jah, selge, loodushoiu direktiivid mängivad väga olulist rolli selleks, et äh, takistada bioloogilise mitmekesisuse kasu Euroopas, aga need ei aita üksikult. meil on vaja rohkem teha selleks, et efektiivselt äh, bioloogilist mitmekesisust tagada ning ka ökoteenistusi, äh, ökosüsteemide teenuseid nii Natura kaks tuhat võrgustikus kui sellest kaugemale ulatuvalt positiivset majanduskasu on võimalik saada sellest, et me tunnustame ja kaitseme bioloogilist mitmekesisust. selle eest peame me seisma me saame Euroopa Liidu bioloogilise strate-, äh, mitmekesisuse strateegiat laiendada ning kogu ühiskonda äh, kutsuda üles äh, jätkusuutlikumalt tootma ja tarbima. selge on, et meil on vaja mitmekesisuse ning ka looduse väärtust tõsta ja sellest rääkida, mitte ainult sellepärast, et elurikkus ja loodus on rikkalikud väärtused meie kodanikule, vaid need toetavad meie sotsiaalmajanduslikku arengut ja meie heaolu sellest on vaja paremini aru saada ning seda on vaja ka integreerida otsustuste tegemise protsessi. meie vahearuanne rõhutas eriti seda, kui oluline on põllumajandusroll ja metsanduse roll, mis kokku katavad kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu äh, maastikust. Äh, samuti rõhutas see, kui oluline on kalandus, meremajandus, arengu- ja kaubanduspoliitikad. Need sektorid peavad olema seetõttu ka igasuguse lahenduse eh, tuumaks, mis puudutab elurikkuse kadu või selle hoidmist. Eh, väga palju on häid eh, praktikaid kohalikul tasandil ning nende järelmeid ning need annavad väga olulise signaali Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide täitmisele ma tahaksin rõhutada, et äh, innovatiivsete võõrliikide regulatsioon oli väga oluline ning selle määruse rakendamine on võimaldanud äh, ka äh, eesmärgistatud lahendusi koha peal. see on veel kaugel, aga eemal meie bioloogilise mitmekesisuse kao üheks põhiliseks põhjusest Euroopas. nagu te kõik teate, siis komisjon ei ole aega raisanud vaid oleme kokku pannud eh, esimese eh, ohustatud liikide nimekirja ning me juba teeme ennetavat eh, tööd selleks, et käesoleva aasta teises osas seda uuendada ning lõpetuseks üleilmsel tasandil on meil vaja rahvusvahelistest finantskohustusest kinni pidada ning tegeleda globaalse elurikkuse kaoga Eh, eriti mis puudutab Euroopa Liidu kaubandussuhete ning tootmise ja tarbimise mõju. ma loodan, et me kõik koos saame seda teha niimoodi, et aastaks kaks tuhat kakskümmend on meil positiivne tulem, mis on väga oluline samm kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutliku äh, arengu eesmärkide täitmiseks. suur tänu! au nom de la commission du développement monsieur sébastien vous avez une minute. härra Sébastien, teil on üks minut Äh, proua president, härra volinik, kõigepealt tänaksin raportööri hea töö eest, väga tasakaalustatud ja hea raport, see on väga vajalik töö. sooviksin ühtlasi tänada ka äh, koostöötajaid teistest äh, fraktsioonidest, mul on hea meel selle üle, et meie suurimad nõudmised läksid siis, soovime eelkõige nõuda seda, et Euroopa koostööstrateegiad jõutakse sellist poolt me poliitikat, mis on bioloogilise mitmekaudsega kahjulik. me, majandus ei tohi eh, loodust ohtu seada, teame, et, eh, et pärismaalased või ka, ka põllumehed on need, kes kõige rohkem kannatavad. jätkusuutlikkuseta ei ole majandus võimalik ja bioloogilise mitmekesisuseta pole ka loodus võimalik. Eh, ja raport on selgesõnaline ta ütleb, et jätkusuutmatu arengu tulemused on katastroofilised ja öeldakse, et seaduste puudus pole probleem, vaid selle mitme täit-, mittetäitmine. paluksin toetada seda raportööri, raportit ning loodan, et äh, me kaitseme bioloogilist mitmekesisust kogu maailmas ja sellega liikmesriikides, kus kohustusi ei täida ja kõnelejast äh, katkestatakse. suur tänu ja järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad, järgmisena saab sõna härra Lints pooleteiseks minutiks. proua volinik, president, kallid kolleegid, ma tahan südamest tänada meie raportööri avatud ja tulemusliku koostöö eest. rahvapartei fraktsioon toetab tugevat ja sihipärast reaktsiooni parlamendilt bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehindamisele ja selles me näeme ka viidet eh, väga tähtsale eh, toimivuse kontrollile, mida mõlema Keskse Euroopa looduskaitse direktiivi osas tahetakse läbi viia. ja ma ei kritiseeri õiguslikku alust kui sellist, eh, tähtis on, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki mõtleksid selle peale, kuidas paremini neid direktiive ellu viia. ja on vaja koondada oma tähelepanu peamisele ja mitte kogu eh, bioloogilise mitmekesisuse valdkonnale. ja mul on selge sõnum ka komisjonile ja nõukogule, eh, ja sellepärast on Rahvapartei taotlenud üksikud osade kauba hääletusi. selleks bioloogiline, parem bioloogiline mitmekesisus on vaja kõigilt laia äh, aktsepteerimist ja osalust, äh, kõik peavad saama äh, oma panuse anda ja vale on see, kui just äsja reformitud äh, ühispõllumajanduspoliitikat kritiseeritakse, hukka mõistakse, sest tuleb ikkagi aega anda, et see toimima hakkas. ja meil on head äh, näited tuua lepingulised looduskaitse vallast kodumaalt. palun pidage oma kõne ajast kinni, oleme juba palju ajast maha jäänud, järgmisena saab sõna proua Kadenba. austatud juhataja, äh, volinik, äh, kaks sõnumit minu poolt, esiteks me peame tõsiselt elurikkusega tegelema ja teiseks on väga selged äh, arusaamised Euroopa Parlamendis ja homsel hääletusel seda ka kinnitatakse, nimelt meil ei ole vaja äh, neid kahte looduskaitsemäärusi üle töötama hakata. Äh, selge on ja näited kõnelevad selget keelt, see, kus need kohad, kus seda korralikult rakendatakse, Äh, seal toimivad need looduskaitse äh, määrused äh, ja nad tagavad säästlikku arengut ning elurikkust. nii et kogu see asi jälle lahti teha, hakata uuesti arendama ja muutma, viiks hoopis negatiivsete järelmite, järelmiteni. me kutsume teid üles, meil on vaja elu, meil on vaja bioosa sellest, meil on vaja elurikkust ja jätkusuutlikkust, aga meil ei ole vaja õigusaktide lahtikammimist ja ületöötamist, meil on vaja komisjoni abi selle rakendamisel liikmesriikidel ning seiret ja järelevalvet rakendamise üle ning suur osa liikmesriikidest on mitmetes valdkondades äh, äh, reegleid eirav, aga me peame seit-, seisma selle eest, et bioloogilist mitmekesisust säiliks. me kaotame maailmas sada viiskümmend liiki igal päeval ja see on väga selgelt seotud meie vee, meie maast, ähm, äh, maapinna, meie ökoloogiliste teenuste kvaliteediga seoses. me peame ühtselt koos Euroopa Liidu liikmesriikides seisma selle määruse, äh, kahe määruse ellukutsumise eest Äh, inimesed ja Eurobaromeetri uuringud näitavad meile, et inimesed seisavad elurikkuse taga, me peame selle mõtte eluga täitma, meil ei ole vaja uusi doktriine, ei ole vaja mingit lihtsustamist, sellepärast et see toob ainult ebakindlust ning halvendab olukorda kokkuvõttes. ühtselt on meil võimalik eesmärgid kahe tuhande kahekümnenda aastani ellu rakendada väga selgelt. järgnevalt saab äh, kolleeg Visnevska sõna üheks minutiks Äh, suur tänu teile, juhataja, austatud kolleegid. ei ole kahtlustki selles, et äh, elurikkust on vaja kaitsta. ja Poola on äh, elurikkuselt väga rikas riik. härra Temesmaakeri raport väga selgelt keskendub selle ajutise strateegia nõrkustele, mis puudutab elurikkuse kaitset, mida siiani on rakendatud. aga kildagaasi äh, ettepanek, äh, mis roheliste poolt on ette pandud, äh, selle vastuvõtmine tegelikult lõppkokkuvõtteks muudaks täiesti võimatuks kildagaasi eraldamise. Poolal on vaja suurendada oma energiasõltumatust Venemaast ning üks võimalus selle jaoks ongi kildagaasi kasutuselevõtt. me saame seda teha teha seda ilma oma elurikkust looduses kahjustamata ja ei ole mingisugust alust siin praegu öelda, et kildagaasi vrakkimine oleks raskem kui ükskõik milline teistsugune tööstuslik tegevus. nüüd kaheks minutiks proua Peeter, palun. see vahearuanne eh, ei aita mitte midagi, kui liikmesriigid eh, ei eh, tee paremat selleks, et Euroopa Liidu õigusakte rakendada Äh, kui nad seda ei tee, siis me kahe tuhande kahekümnenda aasta elurikkuse eesmärke ei saavuta, täpselt samamoodi nagu kaks tuhat kümme see oli. meil ei ole võimalust aega raisata praegu oma õigusakte lahti võtma hakates, mis tegelikult on üleilmselt kullastandard looduskaitstes, sellepärast et see meie äh, äh, mitmeid elurikkuse vorme, näiteks linnuliike kaitseb Euroopa Liidus eh, on kaitstud tuhanded linnu- ja loomaliigid, eh, need aitavad sotsiaalmajanduslikke eh, hüvesid luua miljonite eest aastas. praegune õigusaktide ülevaatamine tooks õigusliku ebakindluse ning ei saavutaks meie bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamist. meil on vaja teadagi mida, paremat rakendamist, tänaste õigusaktide paremat ellukutsumist sellepärast et bioloogilise mitmekesisuse kaitse on ka majanduslikult mõistlik. kui me oma bioloogilise Ehm, mitmekesisuse eesmärki ei saavuta, siis ökoloogiliste teenuste osas me kaotame aastas viiskümmend miljardit eurot ning me ehm, kahjustame täielikult liike oma kontinendil. Ehm, austatud volinik, me teame, et aeg on otsa saamas, on asju, mida saate teie teha selleks, et meil aastaks kaks tuhat kakskümmend oma eesmärke saavutada. kas te lubate töötada koos nõukoguga, et saavutada paremat Eh, nende määruste ellukutsumist, mis meie bioloogilist mitmekesisust kaitsevad. me teame, et rakendamine liikmesriikide poolt on suur elevant keset tuba, eh, riigid ei täida oma kohustusi ja kahju on see, et nõukogu ei ole osalemas meie tänases debatis. kas teie, härra volinik, eh, lubate, et ilma igasuguse viivituseta pakute Euroopa Liidu õigusliku raamistiku Euroopa Liidu üleseid loodusinspektoreid, kes kaitseksid meie hinnatud bioloogilist mitmekesisust. kodanikud pööravad meie pilgud, enda pilgud meie poole, et meie eh, valvaksime oma valitsuse tegevust. Eh, Neid, seda oodatakse meilt, aga teie saate, volinik, teha samme selleks, et tagada elurikkuse eesmärkide ellukutsumise, aitäh! ma ei äh, võta sinise kaardi küsimusest, me oleme juba ajakavast kõvasti maha jäänud ja meil on veel üheminutised kõned järgmisena saab sõna proua Voilen üheks minutiks. suur tänu. elurikkus Euroopa Liidus on kriisis ja Euroopa äh, Komisjoni vahearuanne tunnistab seda. ei ole silmanähtavat äh, progressi tehtud selleks, et äh, meie elurikkuse kadu kuidagi pidurdada. ainult üks kuuest eesmärgist on mingisugustki edusammu saavutanud ja ma kuulsin täna voliniku ära ja ma ei kuulnud, et te oleksite kategooriliselt välistanud looduskaitse direktiivide ülevaatamist Äh, looduskaitsedirektiivid on käegakatsutavalt äh, elupaiku ja loomaliike, linnuliike kaitsnud ning selles raportis me oleme väga selgelt öelnud, et me igasugust ülevaatamist äh, vastustame. me teame, et rakendamine ja jõustamine on see, mis on praegu probleem ja mitte õigusaktide sätted kui sellised. niisiis Euroopa Parlament homme Äh, ütleb äh, oma sõna sekka äh, koos poole miljoni Euroopa kodanikule, kes vastas teie avaliku konsultatsiooni ringile nende seaduste alal. küsimus on, volinik Velle, kas teie kuulate, mis meil on öelda? suur tänu, järgnevalt proua Ooken üheks minutiks, palun. suur tänu, suur aitäh, härra Temesmaeker, suurepärase koostöö eest ja suurepärase raporti eest. ning te olete ka äh, erinevate variraportööridega koostööd teinud, te teate ju seda põhimõtet, et kui miski ei ole katki, siis ärge hakake seda parandama. Äh, ja see on see, mida kõik te, teile ütlevad peaaegu kõik meie kolleegid. ning äh, meie kõrvadele see kõik, mis te ette panete, on väga ohtlik tundub, sellepärast et see tundub, et äh, kõik on küll suurepärane, need eesmärgid, aga tulemus on tegelikult kohutav õiguslik segadus nii et ärge tehke midagi looduskaitse direktiividega, eh, pidage ainult silmas seda, et neid reaalselt ka ellu kutsutakse. ja me teame, kõik hinnangud, kõik eh, raportid ja aruanded näitavad seda. ma tean, et te olete kohutava surve all voli-, eh, volinikuna ja mina kardasin ka härra Timmermansi, aga meie äh, rahvasaadikud tahame teid toetada ja me tahame, et te ellu jääksite selles protsessis ning me tahame kõik koos kaitsta ka oma loodust. tahaksin viidata siin Orhusi konventsioonile, mida tuleks ka täielikult äh, rakendada, nii et meil oleks reaalselt ligipääs õiglusele, et me saame pöörduda kohtu poole, kui, äh, kui see vajadus on ja meil on väga häid äh, vahendeid olemas oma süsteemis, kui me saaksime neid reaalselt kasutada nii et kuulake demokraatlikult valist, valitud esindajaid, regioone ja äh, erinevaid osapooli. järgnevalt kolleeg Front üheks minutiks, palun. suur tänu teile see äh, raport, mis meie ees seisab, on suurepärane, oleme äh, töötanud äh, tugevalt variraportööridega siin, siin on kõikehõlmav raport kokku pandud, väga head ettepanekud on tehtud ning me loodame, et tegelikult kogu täiskogu homme selle poolt ka hääletab. hoolimata selle positiivsest raportist peame me aru saama, et me oma jätkusuutlikkuse eesmärke ja elurikkuse hoidmist ei saavuta aastaks kaks tuhat kakskümmend, see vahearuanne on, on katastroofiline. me ei ole üldse oma eesmärkidele lähemalegi jõudnud. ja hoolimata jõupingutustest ei ole me seda saavutanud ning äh, kurb on see, kuivõrd vähe riigid teevad selleks, et liigirikkust säilitada Äh, kuidas on võimalik äh, kontrollida seda, et õigusnorme ka reaalselt ellu kutsutakse? Äh, elupaikade ja linnukaitse direktiivid, need jäävad kõik praegu rakendamise taha. järgnevalt kolleeg Ajuso, palun. proua president, härra volinik, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on väga oluline, eriti Hispaanias, sest Hispaania on ju koht, riike, kus kaks tuhat, Natura kaks tuhat jaoks on kõige rohkem tehtud, oleme panustanud ka eh, merekeskkonna eh, kaitsele. oleme korduvalt öelnud, et eh, see, mis on seni tehtud, on väga hea, sest õigusraamistik on loodud ning on ka püstitatud olulisi ettepanek-, eesmärke, mis tuleb ellu viia, seda me ei, eesmärke ei tohi muuta me peame lihtsalt parandama õigus, olemasoleva õigusloome paremat ellu rakendamist. Eh, hakata praegu seadusi muutma tähendaks lihtsalt seda, et astume sammu tagasi. bioloogilise mitmekesisuse säilitamist eh, tuleb jätkata ja hea on see, mis seni tehtud juba on komisjon liikmesriikidega koos peaks välja eh, pakkuma konkreetsed suunised äh, et senine õigusloome leiaks täitmist ning senised vastuolud jääksid selja taha. eeskujuna tahaksin, eh, näitena, vabandust, tahaksin rääkida tõsistest probleemidest Hispaanias seoses sellega, et huntide eh, kogukonnad kasvavad ja tekitavad suuri probleeme Põhja-Hispaanias ning eh, samuti võiksin rääkida pikemalt ka äh, Eh, eh, lindude jahtimisest. mul on kõneaeg läbi, aitäh. järgmisena saab sõna üheks minutiks proua Priano. suur tänu. bioloogiline mitmekesisus, selle kadu inimtegevuse tagajärjel ja saastamise tagajärjel, samuti äh, tooraine ekspluateerimise tagajärjel väga suur äh, samas Natura direktiivide ellurakendamine loob tuhandeid töökohti juurde, aga samas kadu, bioloogilise mitmekesisuse kadu maksab miljoneid, nii et sellelgi on oma hind. üleujutused eh, on hävitava mõjuga nagu öeldud, on vaja, et kõik teeksid koostööd, jahimehed, põllumehed, teadlased peavad lahendusi välja pakkuma ja e, pea kaitsma mitte ainult meresid e, kalameeste abil, vaid me peame kaasama ka sadamad. E- järgmisena saab sõna härra Gerbrandi üheks minutiks. ma tänan pärast seda, kui viimane bioloogilise mitmekesisuse strateegia täielikult nurjus, sai minust raportöör uue strateegia osas aastal kaks tuhat üksteist ja lubasime, et kõik läheb hoopis teistmoodi. me rääkisime sellest, kuivõrd oluline on inimkonnale bioloogiline mitmekesisus ja olid nõus kõik äh, poliitilised parteid sellega jah, meil õnnestus edukalt reformida kalanduspoliitika, aga kuidas on lood ikkagi ühise põllumajanduspoliitikaga ja eh, ühtekuuluvuspoliitikaga, seal me nurjusime, sest need ei muutunud jätkusuutlikumaks ja nüüd me oleme aastas kaks tuhat kuusteist poolel teel ja järeldus on järgmine. Euroopa Liit jälle ei suuda oma bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmärke täita nii et lihtsalt edasiliikumine ei ole mingi lahendus. jah, nõukogu ei ole kohal, aga komisjon, ärge äh, palun valmistage pettumust viiesaja miljonile eurooplasele, astuge tõsiseid samme. Eh, proua Reid. jah, meie usume sellesse, et tähtis on bioloogilist mitmekesitsust, elupaiku kaitsta ja meil on fond, mis on suurepärased eh, matkateed meie maapiirkondades säilitanud. samas me usume ka, et eh, looduskaitse peab olema liikmesriikide ülesanne ja ei vaja uusi õigusakte eh, Euroopa Liidu tasandil. jah me ei usu, et Euroopa Komisjon on õige koht, kus otsustada eh, loomade heaolu või mm, looduskaitset ja kõige suurem oht elule on eh, just elamumajandus eh, ja suur elanikkonna kasv migratsiooni tagajärjel ja sellega loodusmaad kaovad konkreetehit-, betoonist ehitiste alla. härra Kambus. härra Kambus. tahaksin eh, tänada head raportööri hea raporti eest, nagu paljud seda juba öelnud on, arvan, et see raport peab kaasa aitama paremale analüüsile praegustes eh, keskkonnalaste seaduste kohta ning parandama sellesse, eh, selle kerkinud viigu. kuid eh, reegleid ei peaks üle vaatama praegu, iga asi omal ajal, praegu tuleb tegeleda reeg-, seaduste ellurakendamine, sest vastasel korral võiks tekkida õiguslik ebakindlus, mis seaks ohtu bioloogilise mitmekesisuse Euroopa Liidus ning lisaks olemasolevatele probleemidele eh, lisada veel poliitilisi komistuskivisid oleks äärmiselt mm, ebaõnnestunud tegevus. sooviksin rõhutada ka seda, et komisjon töötaks välja konkreetse ülevaatliku nimekirja eh, võõrliikidest Euroopa Liidus, et paremini kaitsta bioloogilist mitmekesisust. on vaja teha, teha kõik selleks, et need bioloogi lihtsalt Euroopasse mittekuuluvad liigid äh, juuritaks välja enne, kui nad levivad üle kogu Euroopa Liidu. selleks tuleb kasutada meetmeid, mis äh, äh, hõlmavad endas erinevaid adekvaatseid tegu, tegutsemisviise, peame olema valmis selleks, et võidelda negatiivsete tagajärgedega, mis võivad sellised võõrliigid kaasa tuua Euroopa majandusele bioloogilise mitmekesisuse oht on väga suur, kodanikud on sellest teadlikud ning meilt nõutakse tegutsemist. suur tänu teile, proua president, proua härra volinik. järgmisena saab sõna härra Huitema üheks minutiks. ma tänan, kallid kolleegid. maailma ees on suur väljakutse, on vaja toit toitu piisavalt toota, samas vähendada survet ökosüsteemidele. me peame mõistlikult talitama oma loodusega, nagu põllumehed teavad ja nii on meil võimalik oma toidu tootmist suurendada ja samas parandada loomade heaolu ja vähendada põllumajanduse negatiivset mõju loodusele. põllumajandus ja aiandus ei ole kõige suurem ehm, kahjustaja bioloogilise mitmekesisuse puhul, aga teadmistest jääb vajaka. kui me põldu peame modernsete vahenditega, siis ei ole selle tootmise mõju hävitav õigusakte on vaja ka targalt tõlgendada, nii nagu me Hollandis oleme teinud, on vaja lihtsalt kasutada tervet mõistust, see on parim lahendus, kuidas bioloogiline mitmekesisus tagada. ma tänan bioloogilise mitmekesisuse kadu ei tähenda ainult kadu looduse osas, vaid ka eh, elurikkuse kaotust ja mm, rohkem mitmekesisust, rohkem ökoloogiat. strateegia kaks tuhat kakskümmend toob kuus eesmärki välja, need on õiged ja annavad impulsi, aga samas jah, me oleme ühel meelel, et rakendamisega on probleeme ja tuleb tõhusamalt sellega tegeleda kõikjal Euroopas, et need eesmärgid ka saavutada. ma tervitan jah, et pand-, seatakse rõhku eh, olemasolevate direktiivide paremale jõustamisele ja ma usun, et enamik siin kojas on sellega nõus, peaks eh, diskuteerima nende muutmise üle, sest see pikemas perspektiivis ei anna midagi. ja põllumehedki on väga vähe kaasatud, kui eh, tegemist on Natura kaks tuhat seotud äh, alade eraldamisega. samuti monokultuuride viljelemine on äh, probleemiks, aga põllumehed, kui nad teadlikult tegutsevad, äh, samas on seotud tihtipeale silmitsi tingimustega, mis ei võimalda neil enam mõistlikult majandada, nii et me peame põllupidajad samuti kaasama oma otsuste langetamisse ja toetama neid, sest nemad teevad väga palju ära bioloogilise mitmekesisuse heaks härra Tohman, palun. ma tänan, selles aruandes me küsime, kas meie euroopalik lähenemisviis bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel on ikka piisav, aga me peame küsima endalt ka, et kas meie regulatsioon ikka viib meid eesmärgile. jah, eh, paraku palju liikide puhul see nii ei ole kui palju hunte või karusid või mäkrasid e, meil on ja palju neid tuleb kaitsta, on küsimus. jah, ja, ja kes, meil on e, piirkondi, kus e, tegelikult karud ja hundid on põllumeeste elu teinud kibedaks ja loomapidamise lausa võimatuks ja kokkupuuteid ka inimestega on rohkem metsloomadel, eriti turismipiirkondades on see probleemiks. jah, meie samas peame oma eesmärgides kinni ja oma ettekujutustes kinni. me peame ikkagi mõistlikult talitama ja ka tagama oma kodanike turvalisuse ja kui me ainult karudele ja huntidele mõtleme, siis me ei, Alpi piirkondades näiteks küll suuri edusamme ei saavuta looduse kaitsel. ma tänan, ütleb Hedda Peterle. bioloogilise mitmekesisuse kaitse on väga tähtis, et me eh, ellu jääksime, kui me jätkame vanal viisil, siis oma eesmärke me ei suuda saavutada tähtis on, et meil oleks ka tahe olukorda muuta, kuivõrd tõhusad me oleme. me näeme, kuidas mesilased surevad ja me teame eh, samas, et kolm neljandikku meie toidust sõltub eh, mesilastest, ei hukku mitte ainult mesilased, vaid ka teised eh, liigid ja valed eh, põl-, praktikad põllumajanduses kahjustavad ka tulevasi põlvkondi, see peab muutuma. praegune põllumajanduspoliitika peab öö, eh, tagama, et bioloogiline mitmekesisus ka pikemas perspektiiviks säiliks ja põllumajanduspoliitikal peab olema hing. nüüd eh, anname vaba mikrofoni vooru ka, kõnelejaid on kuus ja kõigepealt saab sõna proua Petir prema izvješću Europske komisije. suur tänu, proua president, pärast komisjoni aruannet, mis puudutab Euroopa võrgustiku ülevaadet, on tehtud eh, edusamme Natura kaks tuhat eh, kaitsmisel, ka ohusliike on suudetud säilitada ning muuhulgas on loodud ka neli koma viis miljonit töökohta Need, kes väidavad, et äh, bioloogiline mitmekesisus ei ole ohus, peaks äh, vaatama kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Europarameetrit, äh, mis ütleb et, et kaheksakümmend protsenti eurooplastest on mures on mures bioloogilise mitmekesisuse pärast, üheksakümmend kaheksa protsenti neist elab kahekümne kilomeetri kaugusel Natura kaks tuhat aladest. sellepärast soovitakse ka teha rohkem looduse kaitseks, see aga ei tohiks ähm, olla vastuolus äh, kohaliku elanikkonna igapäevase tegevusega, tuleb leida tasakaal. Horvaatia on liikmesriik, kus kõige suuremat ala katavad Natura kaks tuhat alad ja loodetavasti see nii ka jääb. aitäh, järgmine kõneleja, üks minut. suur tänu teile. ma ei kuulnud oma nime, aga suur tänu võimaluse eest sõna saada. tänane arutelu kinnitab veel kord, et, et meil on olemas seadused, mida hindame headeks kuid äh, ellurakendamine äh, ei ole hea. siin tuleb näidata näpuga liikmesriikide valitsuste peale, kes leiavad alati majanduslikke põhjusi, äh, kes pööravad selja looduse kaitsmisele. me peame mõistma hukka loodusevastase tegevuse äh, nagu peame mõistma hukka ka inimõiguste rikkumise. Noh. suur tänu, ütleb härra Marias. Äh, praegu äh, peaks aitama, peaks tegema kõik selleks, et oma eesmärkideni jõuda bioloogilise mitme, äh, mitmekesisuse säilitamiseks, samas tuleb kaitsta ka põllumehi, sest ei saa lubada, et äh, põllumehed maksavad äh, mujal Euroopas väga vähe diisli eest, kui samas Kreekas äh, äh, suruti peale tohutu kõrged maksud diislile, mistõttu meie tege-, mistõttu meie põllumehed tegutsevad ebavõrdsetes tingimustes. samal ajal on meie, kui meie põllumehed on väga raskete, raskes olukorras, komisjoni teenistused otsustanud tuua Euroopasse oliiviõli Tuneesiast. nii et ühest küljest eh, on memorandumi tõttu põllumehed üliraskes olukorras ja võitlevad pidevalt oma ellujäämise. suur tänu, proua Müller. austatud juhataja, volinik, austatud kolleegid, ma arvan, et keegi ei vaidle selle vastu, et bioloogiline mitmekesisus on hüve, mida me peaksime kaitsma ning et meil on vaja äh, jõupingutusi teha selleks, et seda hoida. me ei tohi samas aga ka märkamata jätta, et need äh, nõudmised äh, peavad olema proportsionaalselt seotud teiste eesmärkidega. ma räägin siin eelkõige põllumajandusest ja metsamajandusest, mis on bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel väga oluline teadusaspektist ei luba vahearuanne staatus quo säilimist, eriti just see, et metsa äh, elukeskkonnad äh, on äh, kaheksakümmend protsenti kehvemas seisus, ei ole üldse tõsiseltvõetav meil ei ole Euroopa Liidu kahekümne kaheksast liikmesriigist fakte selle väite esitamiseks ja seetõttu ma ei saa aru, kuidas see üldse sündis, selline järeldus meil on vaja paremat kommunikatsiooni, seda kohalike mm, metsamajandajate ja põllumeestega, meil on vaja kohapeal täpsemalt aruandlust ning paremaid andmeid. härra Ferreira saab järgnevalt sõna, palun. suur tänu teile, juhataja elupaikade killustamine, loodusressursside ülekasutamine ning invasiivsete võõrliikide eh, tulek, see kõik on eh, tegelikult eh, faktorid, mis väga negatiivselt mõjutavad bioloogilist mitmekesisust. Euroopa strateegia on praegu kaugel sellest, et selliseid väljakutseid kuidagi nendega silmitsi seista. meil on vaja väga selgelt mitmeid äh, muudatusi äh, mitmetes sektoraalsetest äh, poliitikates, mis bioloogilist mitmekesisust mõjutavad. põllumajanduse intensiivistamine mm, ning muu. samuti peame invasiivsete võõrliigidega võitlema ning me peame toetama rahaliselt paremini seda, et Natura kaks tuhat saaks väga selgelt toetust meil peavad olema selleks kõigeks vajalikud eelarveread ning seda kõike me teeme ka oma muudatusettepanekutes ähm, selgeks. härra Arnold, palun. loomulikult äh, ma täielikult toetan äh, seda, et bioloogiline mitmekesisus on minu valimisringkonnas tähtis äh, nii Ühendkuningriigis kui ka Euroopas äh, Äh, haruldasemad äh, linnuliigid ning samuti hülgeliigid on minu äh, piirkonnas ja meil on vaja kindlasti neid liike kaitsta ning ma olen enamuse selle raportiga ka päri. ma tahan kaitsta kõiki neid liike niivõrd kui kõik siin toas, ruumis viibijad, aga asi läheb allamäge kui meil on vaja, eh, et kaine mõistus valitseks, siis ettepanek on bürokraatia. kui me peame eh, kaitsma kalaliike, siis eh, raiskav ühtne kalanduspoliitika on see, mida pakutakse. kui meil on vaja kohalikul tasandil asju ajada, siis tehakse ettepanek, et tsentraliseerime. no tõesti, probleem on tunnustatud, aga lahendused on valed suur tänu, oleme vaba mikrofoni vooru nüüd lõpetanud ja anname sõna härra Veelale. suur tänu, juhataja. Euroopa Komisjoni nimel tahaksin ma tänada parlamenti selle väga avatud ja väga tugeva toe eest selleks, et meie looduskapitali kaitsta. ja ma arvan, et kui see õigeaegne resolutsioon praegu koos nõukogu järeldustega eelmisest detsembrist äh, vastu võetakse, aitab see Euroopa Liit oma bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide täitmisele kaasa. Äh, komisjoni äh, vahearuanne ning parlamendi raport ja nõukogu järeldused saadavad kõik ühtse loogilise teate selle kohta, kui oluline on bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide integreerimine kõikidesse teistesse sektoritesse Euroopa Parlamendil on väga oluline roll mängida Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide rikastamisel. seda nii, tõstes bioloogilise mitmekesisuse väärtuse teadvust inimeste hulgas, aga sisendades ka selle poliitika erinevaid aspekte teistesse Euroopa Liidu poliitikatesse ning äh, me kutsume üles resolutsioonidele, Euroopa tasandi poliitikatele ning õigele rahastamisele. ma olen nõus nende kommentaaridega, et meil on vaja tõesti laiemat ning suuremat toetust kõikidelt osapooltelt, minu arust on see väga oluline. iga õigusakt millel ei ole sellist toetust, on ilmselt kõige raskem äh, rakendatavatest. olen nõus ka mitmete liikmetega siin, kes äh, avaldasid oma arvamust, et liikmesriikidel on äh, oluline ja roll siin rakendamisel. liikmesriigid, nii nagu Katrin Perder ütles, peavad omad rakendamise kohustused ära täitma. ma saan siin oma positsiooni öelda ning ma võin öelda, et äh, komisjoni otsus on kollegiaalne ning äh, toimivuskontrollilt ei, kontroll, toimivuskontrollis ei lähtu ma mitte ainult minu omast äh, arvamusest, vaid meil on kõik meetmed rakendatud selleks, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend ähm, elurikkuse eesmärke saavutada. ma võtsin arvesse seda, mida ütles proua Ooken, me oleme koostööd teinud, aga ma võin teile tagada, et kõik volinike kogu liikmed, sealhulgas ka asepresident Timmermans, on väga suured looduse sõbrad ja elurikkuse sõbrad, nii nagu me kõik paljud kommentaarid, mis tulid austatud kolleegidelt, viitasite sellele, et me peame kaasama siin põllumehi, kui me räägime elurikkuse eesmärkide saavutamisest. jah, olen nõus, et me oleme rääkinud siin rakendamisest, aga ärgem unustagem, et elu öö, äh, paikade ja elukeskkonna raport ning vahearuanne viitavad siin paljudele põhjustele mitte ainult rakendamise omale. ja üks põhjustest, miks kõik raportid on tuvastanud, ei ole mitte põllumajandus, vaid halvad praktikad äh, põllumajanduse vallas ning äh, ka äh, tänase ühtse põllumajanduspoliitika eesmärk peaks olema rohkem elurikkuse toetusmeetmeid võtta ja ning seda tuleks ka tagada kohalikul ja rahvuslikul tasandil. ning põllumehi tuleks hoida ja kaitsta, et nad püüavad äh, ökoteenuseid äh, ning bioloogilist mitmekesisust saavutada ja hoida ja kaitsta. see on kõik oluline ühiskonnale tervikuna kui ka põllumajandussektorile endale. ja ma arvan, et kolleeg Köstinger ütleb, et peavad olema lahenduse osaks. tahaks lõpetada siin positiivselt ja öelda, et äh, bioloogilise mitmekesisuse vahearuanne annab meile põhjust nii optimismiks kui ka äh, mureks ja kuigi on oluline vaadata, kuhu on jõutud ja minna edasi, tuleks ikkagi hoida kätt pulsil, vaatame, mida me oleme saavutanud. meil on olulised äh, õigusaktid olemas, mille najal töötada, meil on palju kogemusi, millest õppida ning meil on aina suurenev teadmiste põhu, põhi selleks olemas, et otsuseid teha. meil on samuti äh, osa äh, poolte väga oluline panus, äh, meie kodanikud ja vabakonnaorganisatsioonid tahavad meie bioloogilist mitmekesisust kaitsta. meil on vaja seda kõike toetada selleks, et meie bioloogilise mitmekesisuse eesmärke täita. Need direktiivid, millest me oleme rääkinud, ei ole mingisugune lahendus, vaid see on eesmärk ja saavutamiseks tööriist. see on tööriist selleks, et saavutada meie Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke. ma arvan, et meil on vaja äh, töötada koos, meil on vaja töötada tugevamalt selleks, et oma eesmärke saavutada. suur tänu teile kõigile! suur tänu teile!